Pasamos a las explicaciones de voto sobre el informe de la señora Forman Cole, supervisión de situaciones presupuestarias. Eh, ja nüüd proua Forman Cole'i äh, raporti äh, kohta eelarve seisundi järelevalve, proua Vanescu. votat în äh, favoarea pachetului de reform president, ma hääletasin selle kuuspaki poolt majandusjuhtimise teemal, kuna me seisame silmitsi väga raske ajaga ja need meetmed kujutavad endast olulist sammu edasi, mis aitavad tugevdada makromajanduse järelevalvet ja finantsdistsipliini. selleks, et saavutada seatud eesmärke, suurendada konkurentsivõimet, edendada tööhõivet, tugevdada finantsstabiilsust ja tõhustada äh, avalik, riigi rahanduse olukorda peame me võtma palju tõsisemaid kohustusi. kümne aasta jooksul kogunenud kogemused majandus- ja rahandusliidus rõhutavad vajadust finants- ja majanduse juhtimise järelele, mis peaks tagama ka suuremad kohustused sis-, siseriiklikul tasandil ja palju tugevama raamistiku ühenduse tasandil. ja seetõttu vajalikud miinimumstandardid tuleb luua ka eelarvete jaoks ja tuleb ette näha ka äh, tulemuslik eelarvestamise kord, sest tuleb lähtuda realistlikest tingimustest ja samas tuleb tagada ka jätkusuutlikkus riiklikele süsteemidele. El perdón, el señor Mastela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 signor presidente onorevoli colleghi io ho votato a favore nonostante le mie. aitäh ma hääletasin poolt hoolimata sellest et minu fraktsioonil olid paketi suhtes teistsugused ettekujutused aga nii kriitilisel ajal on kõige olulisem mida euroopa teha saab see, et me kiiresti reageeriksime kodanike palvetele, ma arvan, et paketist iseenesest ei piisa, aga teisalt on see hädavajalik, me peame seda teed edasi käima, me peame jõudma tagasi majanduskasvu juurde ja eelarve üle kehtestama kontrolli, looma rohkem reegleid selleks, et meil oleks võimalik majanduskasvu juhtida. homme on oluline päev Euroopa Liidu jaoks. Euroopa Liit on kõige olulisem demokraatlik äh, ühendus. meil on veel väga palju vaja ära teha, aga me ei saanud pärast seda pikka arutelu seda võimalust kasutamata jätta. me peame kiiresti ja otsustavalt äh, reageerima sellele kõige suuremale kriisile, milles me äh, oleme elanud. härra Mateera, palun. härra Mateirat ei ole kohal ja üheks minutiks saab sõna härra Jaar ja,. aitäh, härra president. Äh, pealkiri ühest täna Ehm, Saksa ajakirjas oli, et stabiliteet, äh, stabiilsus saab nüüd hambad. mina sain hääletada äh, selle raporti poolt, sellepärast et see ka juhtus, eriti mis puudutab äh, eelarve puudujääki ja äh, poolautomaatset äh, Äh, karistuste mehhanismi, et meil õnnestub tasakaalu nihete üle kehtestada kontroll makromajanduse tasandil, need on olulised muutused, me võiksime öelda ka teistpidi, et Euroopa Parlament koos komisjoniga tegi ära kodutöös selleks, et stabiliseerida Euroop-, euroala ja Euroopa Liitu, aga praegu on meil puudu äh, liikmesriikide aktiivsest äh, kaasabist ja ma palun, et liikmesriigid ka ühineksid selle kooskõlastatud tegevusega ja teeksid samuti samasuunalisi otsuseid, aitäh. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Matera. aitäh, härra president viimaste aastate kogemused ja tohutud raskused, mis mõnel euroala riigil praegu on, näitavad, et meil on vaja paremat majandusjuhtimist Euroopa Liidus, et meil oleks ühenduse mm, järelevalveraamistik seejuures on mängus makromajanduslik stabiilsus ja jätkusuutlikkuse tagamine selleks, et majanduskasv, tootmine ja tööhõive oleksid jätkuvalt tagatud, seetõttu ma toetan neid kuut mm, õigusakti, mis paketti kuuluvad, mis võimaldavad meil tulevikus oma lubadusi täita ja hoolitseda oma rahvamajanduste stabiilsuse eest. aitäh! ja nüüd äh, saab üheks minutiks sõna härra Ugias. aitäh, härra president. ma hääletasin kogu kuuspaki poolt, sest äh, tegemist on olulise sammuga äh, te-, tõelise Euroopa juhtimise suunas. me võtame sellega vastutuse me kehtestame kontrolli eelarvete üle, ehm, see on asi, millega ei ole hakkama saanud äh, liikmesriikide valitsused, praegu on mängus äh, meie Euroopa institutsioonide usaldusväärsus. Euroopal on äh, olla lähedal oma kodanikele ja selle stabiilsuse tagamine äh, selleks, et oleksid äh, olemas äh, tingimused majanduskasvu jaoks äh, seal, kus neid praegu ei ole, ja selleks, et meie no, tulevasel põlvkonnal oleks olemas tulevik. aitäh ja härra Jakolino, palun. aitäh nagu teisedki toetasin ka mina kuuspakki, sellepärast et ma arvan, et sellel, selles täiesti erakordses kriisis peab Euroopa Parlament ja peavad Euroopa institutsioonid otsustavalt käituma ja otsustavalt äh, astuma välja majandusjuhtimise eest äh, koos teiste Euroopa institutsioonidega, selleks et me eelnevalt saaksime kontrollida e, e, eelarvete konsolideerimist, me tahaksime, et liikmesriigid äh, hooliks, hoolitseksid konkreetsete täitemeetmete eest, mida ka nõuti selleks, et konkurentsivõimet oleks võimalik parandada, selleks et oleks võimalik vähendada tööpuudust noorte inimeste hulgas, me just sellele me peame järgnevate kuude jooksul keskenduma. aitäh ja nüüd saab sõna proua Eek. no está, muy bien. Tiene la palabra por un minuto el señor teda ei ole siin ja nüüd saab sõna härra Coronna. aitäh. meil on praegu tegemist äh, äärmiselt olulise ajaga e-, Euroopa Liidu ja euro tuleviku seisukohalt ja äh, see teadlikkus sellest tähendab seda, et me ei tohi olla äh, pimedad, me peame maha jätma, selja taha jätma ideoloogia, me teame, et äh, me ei tohi lubada liiga suuri võlgu, aga meil on vaja avalikku investeerimispoliitikat selleks, et majandus äh, endiselt toimiks, sest muidu ei saa me mingit majanduskasvu tagada. meil ehm, äh, on tavaliselt asi nii, et kõige vaesemad peavad kõige selle hinna kinni maksma. meie ei hääletanud selle äh, paketi poolt, sest niimoodi me majanduskasvu ei taga. aitäh ja proua Harkin. suur tänu, president. eile nägid paljud meist Youtube'i videot sellest, kuidas ma-, äh, majanduse kokkukukkumisest äh, saab tegelikult börsidel raha teenida samal ajal, kui inimeste säästud kaovad. Goldman Sachs valitseb äh, maailma, ütles too börsimaakler, mitte poliitikud üks põhjuseid, miks ma hääletasin tänase raporti poolt, oli öelda ei, ei, turud ei valitse meie tulevikku. meie, meie tulevikku kontrollib äh, äh, reeglitepõhine lähenemine majandusele. Iiri ja Euroopa kodanikud ei tohiks järele anda turgudele, turgudel võimule. minul ei ole kõiki vastuseid ja jah, me oleme osaks väga ebastabiilsest ja halva ülesehitusega valuutast, aga me peame tagama, et meie mineviku vead ei mõjutaks meie tulevikku. see raport annab meile võimaluse lahendada, vältida tulevasi kriise, see ei lahenda kõiki praeguseid too- äh,, probleeme, aga kui te arv-, loodate, et eurol on mingisugune võimalus ellu jääda, siis see raport on veel äh, uus ravim, see ei ole küll lõplik, aga see on vähemalt osa sellest, suur tänu. suur tänu, järgmisena härra Karinš, üks minut. suur aitäh, härra president. me kõik teame väga hästi, et Euroopas on puhumas tormituuled, finantstormituuled. põhjus, miks finantsturud liikmesriike ei usalda, on selles, et nad ei usu, et liikmesriigid suudavad tagasi maksta oma võlad. täna, tänane kuuspakk finantsjärelevalve küsimustes, mille üle me hääletasime, on üks olulisemaid samme edasi teel nende tormide peatamisel, et me saaksime tagasi usalduse riikide majanduse ma-, majanduste vastu ning suudaksime taastada oma inimeste jõukuse. armsad kolleegid, pidage meeles, et see, seeläbi saame me vältida tulevikuprobleeme, aga meil on endiselt veel palju ära teha. komisjon peab välja tulema palju selgema plaaniga sellest, kuidas lahendada ka tänaseid, mitte ainult homseid probleeme. suur aitäh, härra Schwab, üks minut härra president, lugupeetud kolleegid, ma olen kindlalt veendunud, et äh, praegu tuleb leida strateegia jaoks võti, sellise strateegia jaoks, mis teeks äh, Euroopa kriisi järgselt tugevamaks äh, kui enne kriisi. otsustavaks küsimuseks saab olema, et kas kuuspaki raames äh, vastu võetud instrumendid, eriti äh, kolleegide Wortmann Kooli ja Feio raportite e, meetmed suudavad tagada sellise kontrolli. nüüd praegu saavutatud kompromiss, äh, ennetava kompromisspaketi kohta näeb ette, et et äh, on võimalik äh, äh, kvalifitseeritud häälteenamusega äh, otsuseid vastu võtta, kui neid otsuseid vastu ei võeta, siis saab komisjon kuu aja pärast selle otsuse uuesti lauale panna ja ja nõukogul on võimalus tagasi lükata see häälteenamusega. me, ma arvan, et see on õige tee, aga me, me näeme, kas liikmesriigid tõesti äh, alluvad nendele reeglitele või üritavad nad neid reegleid muuta. meie peame hoolitsema selle eest, et ühenduse meetod jääks primaarseks ja et me oleksime võimelised neid reegleid ka tegelikult ellu viima. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Metsarov. aitäh armsad kolleegid, majanduspoliitikate äh, harmoneerimine tähendab äh, suuremat usaldusväärsust, see on äh, pikemas perspektiivis õige vastus kriisile. E, tegemist on esimese korraga, kui meil on makromajandusliku järelevalve meetmed. komisjon tunnistas, et Ehm, me peame tasakaalu eest hoolitsema rahvusvahelisel ja riiklikul tasandil paralleelselt. mina hääletasin Euroopa Liidu lõimimise poolt, see tagab äh, lähenemise tugeva valuutaliidu äh, ja võimaldab meil ennetada tulevasi kriise. see on oluline kõigi kodanike jaoks. aitäh! aitäh, et mm, kõik teised ka meid toetasid, ma tänan eriti Poola ja Ungari riiki eesistujatena. suur tänu, järgmisena üheks minutiks härra Hännan. aitäh, härra president! finantskriisi algusest peale on Euroopa Liit lihtsalt rohkem kulutanud ja suurendanud võlakoormat, see on äh, kulutanud kõik rahasäästud ning äh, Euroopa Keskpangagi äh, rahad on otsas. nüüd üritatakse paika panna finantstehingute maksu okei okay,, oletagem, et me saame Euroopas isoleeritult selliseid maksu kehtestada ja unustame ära ka see kulud tarbijatele. aga mõelgem siis, kus suurem osa finantstehinguid Euroopa Liidus toimub, Londoni City's. ehk siis jällegi peab, peavad britid kinni maksma selle valuuta võlad, millega meie ei soovi ühineda. see on meie meie Euroopa Liiduga liitumise tragöödia, tragöödia viimasel neljakümnel aastal, me peame maksma sellesse ühisesse äh, eelarvesse rohkem kui teised. see on lausa maniakaalne. paljude Euroopa juhtide ambitsioonid on üüratud ja nad loodavad, et inimesed selle korda, korduvalt üle maksavad. Shakespeare ütles, et tseesareid tuleb üha rohkem aga britid keelduvad tulevikus selle kin-, seda kinni maksmast. Um, vabandust, et ma Shakespeare'ile sega-, vahele segasin, aga järgmisena härra Kelly. suur aitäh! ma räägin täna ainult ühe korra. ma hääletasin kuuspaki poolt, demokraatia iseloom, demokraatia iseloomustab see, et valitsus ja opositsioon üritavad valimisi ette kut-, esile kutsuda, kui see neile kasulik on. ning samuti ütlevad, tavaliselt tegutsevad nad nii, et ära maksa kui sa praegu, kui sa saad maksta hiljem. ning see on ka põhjustanud neid probleeme, mille ees me praegu seisame. Õnneks hakkame me neid probleeme ka lahendama. nagu kolleeg Harkin juba ütles poliitikud peaks olukorda kontrollima, mitte turud või reitinguagentuurid. ning täna oleme me astunud sammu või loodetavasti ka kuus sammu õiges suunas, käitumaks tulevikus vastutustundlikult. suur aitäh! suur aitäh, härra Kelly! järgmisena üheks minutiks härra Silvestris. Sì, grazie, grazie Presidente. Abbiamo votato anche noi a favore. Suur tänu, President mina hääletasin Kuuspaki poolt. ma usun, et me liigume olukorra suunas, kus me saame juurutada tõhusamat majandusjuhtimist ühiselt. loomulikult on selle ees veel palju probleeme, me peame mõistma, kus on Euroopa tegutsenud valesti. kuueteistkümnendal juunil rääkis meie ees härra Van Rompuy ning ta rõhutas, seda, kui oluline on rääkida euromaast, mitte euroalast või eurotsoonist. tundub, et meil on rohkem probleeme terminoloogia kui sisuga. president Barroso on, näit-, näitas oma sõnades üles täna suurt pühendumust. aga kahe tuhande kaheksandal aastal ütles, et ta, et mingisugust majanduslanguse ohtu ei ole meil on tarvis Euroopas tegutsema hakata ning ma arvan, et täna meie kojas vastuvõetavad seadused aitavad sellele kaasa, meil on tarvis paremat majandusjuhtimist, aga me peame ka tegutsema vastutustundlikult majanduskasvu edendamisel. majandus ei tohiks jääda lihtsalt spekulantide ja turgude juhtida. suur tänu, härra Silvestris, järgmisena Gulaari raport. härra Baldassare, üks minut. aitäh härra äh, juhataja, kriis näitas, et äh, majanduskasvu pakett ei toimi. E, tegemist on olukorraga, mida on äh, hädavajalik muuta, oluline on teha seda ka jätkusuutlikult ja mõeldes tulevikule. tegemist on ja seetõttu ma hääletasin meie kolleeg Kulaari raporti poolt, sellepärast et ma olen nõus tema lähenemisega, eriti kui tegemist on sellega, et finantsstatistikat on võltsitud äh, mõne liikmesriigi poolt. aga tulevasi jõupingutusi äh, tuleb äh, teha nii, et võtta arvesse, et võttes arvesse, millised on meie põhilised probleemid meil ei õnnestu probleeme lahendada, kui meil ei, ei seosta oma erinevaid majanduspoliitikaid, kui me ei lõpeta äh, mõõdetuste sammude tegemist. aitäh ja nüüd saab sõna härra proua Angelilli. aitäh. kuuspaki vastuvõtmisega Euroopa Parlament äh, äh, hakkas samuti võitlema äh, finantskriisi vastu, me soovime võidelda äh, võlgade võtmise vastu äh, ja Barroso ütles, et tuleb mõelda ka arengule ja noorte jaoks mõeldud töökohtadele. Mm, Barroso tegi väga palju julgustavaid ja häid ettepanekuid ja rääkis ka finantstehingute maksust õige on see, et viiesaja kuuekümne miljoni euro puhul peab, peavad selle kinni maksma pangad ja mitte ainult kodanikud, härra Temple. ma sooviksin teid tänada. see määrus ei ole oluline mitte ainult euroala jaoks, vaid terve Euroopa Liidu jaoks. ma arvan, et kõige tähtsam probleem on see, et turud tunnevad huvi kõrgete intressimäärade vastu ja jätkuvalt. seetõttu aga ei saa e riigid oma eelarveid kohald-, kohendada. sellisest kriisist on väga raske väljuda ning see läheb väga palju maksma. parlament võttis vastu õigusaktid, mis on alles küll esimene samm, hea algus, kuid siiski ainult esimene samm. ning meil on tarvis tegutseda edaspidigi järjepidevkindlalt. samuti tuleb need õigusaktid liikmesriikides korralikult rakendada. suur tänu, järgmisena härra Utsias, üks minut. Eh, intanto vorrei fare complimenti alla collega Sil-. suur aitäh! tahaksin õnnitleda kolleeg Kulaari selle olulise raporti eest, mis on suur samm edasi Euroopa majanduse juhtimise suunas. parlament on nüüd selle olulise sammu astunud, täna oleme me siin kojas kuulnud ilusaid suuri sõnu, suuri ideid, mis aga pole kunagi reaalsuseks saanud loodetavasti kuuleme nüüd härra Borossolt ka, mida reaalselt toimuma hakkab. me hääletasime siin öö, äh, ka komisjoni tööprogrammi üle siin kojas kunagi, aga see tuleb nüüd ka ellu rakendada. antud raport aga on samm õiges suunas. järgmisena proua Harkin. suur aitäh, president, ma toetasin Silvi Kulaari raportit, nagu ka teiste raportite puhul kuus pakis ei lahenda see meie praeguseid probleeme. härra Barroso juba ütleski seda täna hommikul, kuid esimest korda oleme me optimistlikumad ja realistlikumad, aga nüüd on loomulikult tarvis tegusid, me endiselt ootame neid. antud raport aga väga meeldiv, et artikkel üheksa siia kaasati. Euroopa Liit peab arvesse võtma äh, nõudeid, mis on vaja täita, tagamaks kõrge töö, hõive, sotsiaalkaitse ning võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu. meil parlamendis on kohustus need õigusakti ikka reaalsuseks muuta, mulle meeldis selle raporti paindlikkus, öeldakse, et nõukogu loob tingimused selleks, et vähendada karistusi liikmesriikidele vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule, mis, millega tuldi välja pärast nõukogu soovi, vastavat sooviavaldust, see on väga oluline ning siin kontekstis tahaksin ma eriti mainida, et Iirimaal. suur tänu, proua Harkin, üheks minutiks härra Hännan. suur aitäh, härra president, täna hommikuses arutelus ütles härra Barroso, et ta tõstab äh, tööhõive äh, tööhõive seitsmekümne viiele protsendile, sama hästi võiks öelda, et seda tõstetakse üheksakümnele protsendile. suvel öeldi, et äh, kriis on läbi, äh, kõik on korras, turud äh, seda aga ei ustunud ning härra Barroso kirjutas Guardianis, et ta on hämmastunud sellest, kuidas endiselt räägitakse Hispaania ja Itaalia kriisist, kui nad on ära kuulanud korralikult seda, mida on Euroopa liidrid öelnud. see on just see euroviga britid ei ole ühisraha liige ning me peaksime tulevikus ka seda liikmelisust vältima. probleem on just Euroopas aga selles, et ei tehta vahet euroala ja üldise Euroopa Liidu vahel. me oleme küll huvitatud ja koostööst Euroopa Liiduga, aga me ei soovi selle liikmed olla, me soovime tegutseda omaette me, me ei soovi teiega koos elada, sest me soovime olla omaette, suur tänu. suur aitäh, sõna on proua Pietikäisel. olen erittäin iloinen äh, komisjoni puheenjohtaja Barroson. austatud president, kõigepealt äh, ma olen väga rahul härra Barroso tänase kõne, kõnega, sest see näitas selgelt välja need meetmed, mida meil on vaja võtta selleks, et stabiliseerida turud. Äh, mul on ka väga hea meel, et parlament võttis vastu kuue meetme pakat-, paketi ja tänu nendele meetmetele hakkame selgelt liikuma selles suunas, et ühenduse tasandil võetakse suuremat vastutust, tekib suurem läbipaistvus, aruandluskohustus äh, majanduse koordineerimisega seoses, aga nagu me kuulsime härra Barrosolt ja ka teiste kommentaaridest, nendest meetmetest ei piisa, meil on vaja ka tulevast finantsturgude paketti ja peame võtma edasisi meetmeid finantsturgude stabiliseerimiseks suur aitäh, jõuame Haaglundi raportini. Angelilli, palun. suur tänu, president, aastate kogemus on meile näidanud, et meil on vaja finantsjuhtimise raamistikku ja meil on vaja ka tugevdada järelevalveraamistikku, et see oleks usaldusväärne ja tõhus. peame sisse viima karistused, millel on piisav heidutav mõju ainult siis, kui need ka tõesti täide saadetakse. Euroopa ei saa vastata ainult kärpeplaanidega majandus- ja finantskriisile, me peame tegutsema paremini, tagama õigluse, arengu ja töökohad, see on minu seisukoht Haglundi raporti osas. aitäh! aitäh!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 mi congratulo anche qui con il collega Aglund per il lavoro svolto. aitäh, härra president! ma tervitan kolleeg Haglundi raportit, see on suurepärane raport, ka mina hääletasin selle poolt, ma hääletasin kogu paketi poolt. raport näeb ette ka sanktsioone, muuhulgas äh, makroökonoomika vallas, kuid asi on ju nii, et tegelikult need sanktsioonid hakkavad toimima ainult siis, kui eh, konkreetne liikmesriik ei võta tarvitusele vajalikke abinõusid loomulikult, kolleeg Angelili, siin on olemas kindlad arenguvariandid, e, e, on võimalus, et rakendatavad meetmed ei too endaga kaasa e, oodatud tulemusi, kuid vastu võetud pakett tagab ilmselgelt tulevase majanduskasvu sest ilma nende meetmeteta ei suuda me saavutada eesmärke, mille oleme endale püstitanud. suur aitäh! härra Ursi, palun. suur tänu, kuue meetme pakett, mille parlament just vastu võtab, näitab äh, šokikärbete doktriini indoktrineerimist Euroopa Liidus. komisjonist on nüüd saanud äh, kärbete politseinik kogu Euroopas, sadade miljonite suurused euro, eurotrahvid ootavad kõiki riike, kes ei täida kriteeriume neid tembeldatakse kurjategijateks ja tegelikult tähendab see seda, et töölisklass maksab äh, läbi kärpepoliitikate majanduskriisi eest, mille eest nad ei ole vastutavad. poliitikad ei ole juba õnnestunud, me oleme näinud äh, Kreeka majanduse kokkukukkumist, vaadake Iirimaad, Portugali, äh, Itaaliat, kärpeplaanid kuk-, on läbi kukkunud ja kukuvad ka edasi läbi suur aitäh, härra Murphy. nüüd kolleeg Harkin, palun suur tänu, härra president, ma toetan Karl Haglandi raportit, kus öeldakse, et Äh, viimase kümne aasta vead ja kogemused näitavad, et majandust on vaja paremini juhtida ja et see peab põhinema ühtsetel reeglitel ja poliitikatel ning tugevamal järelevalvel. aga vaja ei ole mitte ainult seda, ükskõik, kas me räägime ühtsetest võlakirjadest, äh, ülekannete äh, Äh, liidust või äh, EKP-st viimase võimaluse laenuandjana, meil on vaja ühtseid meetmeid kogu Euroopa Liidus. Äh, tänane pakett ei lahenda probleeme, aga see on osa lahendusest. mul on mure, et me tegelikult ei tööta selle nimel, et leida tegelikke lahendusi kriisile ja see huvitab meie kodanikke. kodanikud ootavad ka, et süsteemid töötaks ja me püüame parandada äh, katkissüsteemi. see ei ole kõige olulisem, mis me täna oleme ära teinud, aga see on oluline. suur tänu, härra Pätten, palun. suur tänu, president. niinimetatud äh, kuuspakk paneb liikmesriigid Euroopa Liidu valitsuse alla. Inglise parlamendil on üks oluline roll olnud algusest peale. Äh, see on äh, kuninga finantside hal-, haldamine. Äh, tuhande kuuesaja kolmekümne teisel aastal võeti kuningal pea maha selleks, et parlament saaks hallata maksud makse ja nüüd on Euroopa Liit võtmas üle seda rolli ja liikmesriikidelt oodatakse, et nad selle alandlikult alla neelaksid me ei saa kuidagi enam väita, et Suurbritannia on demokraatlik suveräänne riik. Briti valitsus peaks need äh, määrused tagasi lükkama ja kaitsma oma parlamendi staatust, vastasel juhul on tegemist riigi reetmisega Ah, nii, nüüd me jõuame Elisa Ferreira raporti juurde. rahvapartei nimel on kaheks minutiks sõna Hea Tohmanil. aitäh, härra esimees mina hääletasin selle raporti nagu ka kogu paketi poolt ja ma tahaksin kasutada siinset võimalust selleks, et tänada raportööri Ferreirat südamlikult koostöö eest selle viimase aasta jooksul, mil me valmistasime seda dokumenti ette. Ferreira raport ja äh, sellega seonduv makromajanduslik järelevalve on väga oluline silmas pidades majandus- ja kasvupakti. me ei toonud sisse uusi äh, kriteeriume äh, ma olen päris kindel, et kui keegi siin väidabki, et nende kriteeriumite rakendamine pärsib kasvu, siis mina leian, et need inimesed eksivad, sellepärast et just niisuguste meetmete abil on võimalik tagada majanduskasv see, mis on sätestatud Ferreira raportis, on, selles on nii mõndagi uudset, mis aitab meil tulevikus õigeaegselt, enneaegselt avastada juhud, kus midagi tõepoolest läheb viltu. selle, kui need reeglid oleks varem kehtinud, siis poleks meil ilmselt olnud tänase päeva Kreeka, eh, Iirimaa, Itaalia või isegi Hispaania probleemistikku nüüd on erakordselt oluline, et vastu võetud instrumenti kasutaks komisjon võimalikult efektiivselt, selleks et see funktsioneeriks Euroopa Liidu liikmesriikides. tänan tähelepanu eest. suur aitäh. kolleeg De Angelis, palun. suur tänu, president stabiilsus ja kasvupakti seisukohalt ja jätkusüüdliku mm, majanduse juhtimise seisukohalt on oluline äh, tagada äh, stabiilsus ja kasvumeetmed. see tähendab, et meil peavad olema ka äh, järelevalvemeetmed pettuste vältimiseks, meil peavad olema turu reguleerimise mehhanismid ja majanduse juhtimise mehhanismid väga sageli on sotsiaalne element neid kõiki nõrgestav, aga Ferrara raporti puhul see nii ei ole, me tervitame ähm, selle sotsiaalset aspekti. Euroopal on tulevik ainult siis, kui meil on võimalik äh, ühendada range raamatupidamislik äh, tähelepanu tööhõivega suur tänu, härra Muscardini. La crisi mondiale ha determinato instabilità e incapacità di suur tänu, president. kriis maailmas on tekitanud probleeme VKE-dele. Nad kujutavad suurt osa Euroopa ärimaastikust. tänased kuuspaki meetmed on head makromajanduslike nihete kõrvaldamiseks, aga me peame ka pakkuma kohest abi VKE-dele. seetõttu oleme mitmete fraktsioonide nimel koostanud resolutsiooni eelnõu, millega kutsutakse Euroopat üles kolme aasta jooksul aastas eraldama kuni kolmkümmend tuhat eurot firma kohta ja me aitame noori ettevõtteid, kes võtavad noort tööjõudu tööle, me aitame neid sotsiaalkindlustuse maksete tasumisel ja see aitab tagada tööhõive, sellepärast et töötuse määr on jõudnud sotsiaalse stabiilsuse seisukohalt juba ohtlikule tasandile. meil on vaja kolmepoolset äh, trialoogi teiste institutsioonidega suur tänu, härra Uudžes, palun! aitäh, härra Uudžes! määrus, mille üle me praegu siin hääletasime, on kindlasti dokumendiks, mis toob kaasa uuenduslikud arengud ja mis aitab saada võimaliku kujuneva olukorra kontrolli alla juba ennetavalt sest et meil on tarvis tasakaalustatult juhtida mitte ainult eelarve puudujääke, vaid ka ülejääke. on riike nagu Kreeka või siis veel vähem, vähemal määral Itaalia, aga samas on meil ju ka niisuguseid riike nagu Saksamaa ja teised, kes, kui kelle siseriiklik tarbimine pole, pole piisav kui me läheneme võrdse kohtlemise printsiibilt lähtudes, mis on üks kõige olulisemaid tulevikku suunavaid kontseptsioone, siis leian mina, et solidaarsus äh, võib kaasa tuua täiendava majanduskasvu Euroopas härra Caronna, ähm, suur tänu, president, ma olen väga rahul selle tööga, mille kolleeg Ferreira on oma raporti kallal teinud, analüüsides kuue meetme paketti, minu fraktsioon hääletas selle poolt, muuhulgas räägitakse siin sotsiaalsete õiguste kaitsest ja kollektiivläbirääkimistest ja tegemist oli ka parlamendi trumpässaga, kui me rääkisime delegeeritud aktidest. me ei saa äh, kiita heaks kogu kuus pakki, aga see raport tähendab küll sammu edasi, siin kirjeldatakse süsteemi, mis võtab arvesse ka inimeste põhiõigusi ja selles kontekstis on kogu pakett küll meie arvates kärpimiskeskne, mis äh, ei tee temast eriti tõhusat, aga see konkreetne raport on samm õiges suunas. suur tänu, härra Karanna, härra Mešjanov, palun. suur tänu, president kahekümne üheksandal septembril kaks tuhat kümme pakkus komisjon välja õiguspaketi, mille eesmärgiks oli tugevdada majanduse juhtimist Eurotsoonis. sellel on kuus elementi, sellepärast seda kutsutaksegi kuuspakiks see tegeleb äh, stabiilsus- ja kasvupaktiga, selle reformimisega ja siin on kaks uut määrust, mis tegelevad makromajanduse tasakaalu nihetega, kuidas äh, neid tuvastada ja kuidas nendega toime tulla. Äh, nendes kahes määruse eelnõus on ka uusi elemente, mis puudutavad riskinäitajaid makromajanduslike tasakaalu nihete osas ja samuti riigipõhist aruandlust eurotsooni riigid, mis ei järgi reegleid, nende suhtes võib algatada rikkumismenetluse ja neile kohaldada karistusi. oluline ei ole mitte ainult karistuste sisseviimine, vaid ka stiimulite pakkumine, mida peaks äh, Euroopa Liit äh, tegema, peaks investeerima saadud tulu pikaajalistesse projektidesse, proua Harkin, palun. suur tänu, president, ma toetasin seda raportit osana paketist ja mul oli eriti hea meel artikli üks üle, kus öeldakse, et majanduspoliitikate koordineerimine Euroopa Liidus muuhulgas äh, püüab saavutada ka jätkusuutlikku sotsiaalset äh, ühtlust, sellepärast et et äh, meie poliitikate eesmärgiks peab olema jäsk-, jätkusuutlik kasv ja äh, sotsiaalne kohesioon. mis puudutab sätteid IMF-i kohta, siis äh, need lähevad kaugemale kui see, mida nõukogu vastu on võtnud ja need lõpuks ometi on hakanud tegelema nende mahasalatud teemadega, oluline on tegeleda reaalse olukorraga. kõikide nende ettepanekute juures on oluline ka avalik arutelu, see, et kodanikel on võimalik analüüsida seda, mis toimub ja olla teadlik nende nimel tehtud otsustest. lõpuks olen nõus kolleeg Ugiasest, Ugiasega, kes räägib õiglusest me räägime siin ülejääkidest, meil on ühtne äh, valuuta ja meil peaks olema ka ühtne lähenemine. suur aitäh, nüüd on sõna kolleeg Silvestrasel. aitäh, president. ka selle raporti poolt me hääletasime sest siin luuakse ennetavad mehhanismid makromajanduslike tasakaalunihete vältimiseks ja need tasakaalustavad ka seda finantsgarantiide puudumist. meil on vaja korralikke kontrollimeetmeid, need mehhanismid on poolautomaatsed, see on peamine asi, mida siin on kritiseeritud, aga karistused või sanktsioonid Äh, peavad saama kontrollitud. ja härra Barroso mainis täna samuti väga olulist äh, äh, sümbolit finantstehingu maksu sisseviimist. see tähendab seda, et kriisi hinda ei pea maksma mitte ainult tootjad, vaid ka finantsturu osapooled. suur tänu, härra Silvestris. Lähme nüüd edasi FIO raporti juurde, kõigepealt härra Ugiast. aitäh, härra juhataja. kui me räägime Ferreira raportist siis võin öelda seda, et me töötame üle aasta selle ettepaneku kallal. praegu tehakse ju ettepanek viia sisse eh, kontroll, kontrollimehhanism, eh, mis paneb liikmesriikidele üle teatud kontrolli Äh, selleks, et äh, kõrvaldada massiivne eelarve puudujääk. ka komisjon peab arvestama tervet rida kriteeriumi, enne kui siin tegutsema hakata ja meetmeid rakendada. kui me räägime võlakoormuse vähendamisest, siis muidugi ei ole eriliselt aktiivne see huvi uuringu tagasi maksta, kuid on erakordselt oluline seda siiski teha, sellepärast, selleks, et tagada majanduskasv ja tarbimise suurenemine, aitäh. suur aitäh, härra Murphy, palun. üks selle parlamendi eesmärkidest Euroopa struktuuri vaadates on äh, olla Äh, demokraatia esindaja liidus, mida domineerivad institutsiooniliselt nõukogu ja komisjon ja muidu ärihuvid, aga mulle tundub, et äh, kui me vaatame, mida parlament on vastu võtnud, äh, siis see roll on hakanud lagunema, me võtsime vastu täiesti neoliberaalse paketi, mis annavad komisjonile suuremad volitused politseinikuna tegutsemiseks ja see on loonud ka süsteemi, kus komisjonis äh, või kus nõukogus lihthäälte enamusest ei piisa enam sellest, et hääletada sanktsioonide vastu. liberaalsed äh, demokraatiat ei ole mitte kunagi niimoodi jalge alla tallatud. miks seda tehakse, kardetakse töölisklassi, kardetakse rahvusliikumisi, seda, mis toimub Kreekas, Hispaanias, Portugalis, ma arvan, et see hirm on õigustatud, sellepärast et tekib üle-Euroopaline liikumine kärpemeetmete vastu. suur tänu, proua Hakim, palun. suur tänu, ma hääletasin selle raporti poolt ja ma olin eriti Äh, lõike üheksa A poolt, kus öeldakse, et see määrus ei puuduta mitte lühiajalist perspektiivi, vaid pigem pikka ja keskpikka perspektiivi. ma olen nõus seda, et meie lähenemine peab olema integreeritum ja sotsiaalkesksem, me oleme korduvalt rääkinud, et me tegelikult ei otsi lahendusi praegusele kriisile, vaid äh, näiteks selle raporti näol pakume välja tulevasi lahendusi dünaamilise turu loomise kaudu ma tean, et see tooks palju kasu kogu Euroopa Liidus, muuhulgas ka Iirimaal, minu enda liikmesriigis, ja mul oli hea meel näha, et äh, nende nii-öelda mahajäänud riikide eesmärke võetakse arvesse ka keskpikas perspektiivis. samuti on liikmel võimalik võtta korrektiivmeetmeid, mis võtavad arvesse Euroopa Liidu majanduskasvu ja tööhõive strateegiat äh, tegemist on instrumendiga, millega soovitakse saavutada sisemist ühtekuuluvust ja samuti ka äh, rõhutatakse põhiõiguste järgimist ja kollektiivläbirääkimisi, äh, kõik need on olulised teemad, suur tänu. suur aitäh, proua Harkin. nüüd me jõuame Vicky Fordi raporti juurde. sõna on kolleeg Karinšil. jah, härra esimees jah, härra esimees. andmete regulaarne esitamine on loomulikult erakordselt oluline ja ma loodan, et esitatud andmeid suudetakse ka adekvaatselt hinnata, kuid on väga oluline, et komisjon tõepoolest omaks võimalust kontrollida esitatud andmeid ja tehtavaid kulutusi eelarve täitmisel see on väga oluline keskpika finantsraamistiku raames. selleks on vaja, et ka valitsustel oleks võimalik rakendada valitsemisel vajalikke meetmeid. Euroopa Komisjon peab tõepoolest jälgima, et see kõik toimuks aga korrektselt me ei tohi unustada eh, silmist seda perspektiivi, mida peab silmas direktiiv, ehk siis eh, korraliku eelarveraamistiku. suur aitäh, härra eh, Baltasaare umbes aasta tagasi, kui hakkasid ilmnema järjest teravamad probleemid, millega tuli võidelda Kreeka riigi majandusel siis öö, äh, tuli ilmseks see, et puudub usaldusväärne statistika. ilmnes, et osa riike tegelevad äh, bilansi võltsingutega. nüüd on välja töötatud paremad meetmed selleks, et ka rahvusriikide statistikaametite tööd öö, äh, sõltumatumalt ja objektiivsemalt kujundada see tagab loomulikult senisest suurema läbipaistvuse. lisaks sellele on oluline, et statistikad oleksid eh, ühtlustatud ja võrreldavad. suur aitäh! suur aitäh, härra Utšas, proua Harkin, palun! suur tänu, härra president, ma toetasin seda raportit ja ma öö, eh, olen sellega nõus, kui siin öeldakse, et meil on vaja öö, Äh, eurovõlakriisile äh, laialdast lahendust, sellepärast et äh, senised meetmed ei ole töötanud. mulle tundub, et täna meil õnnestus paika panna üks pusletükk, president Barroso pakkus teisi tükke juurde, muuhulgas ka äh, Äh, finantstehingu maksu EIB võimalust VKE-dele toetust pakkuda, ta pakkus välja ka solidaarsusvõlakirjade ehk eurovõlakirjade emiteerimist. meil on neid vaja, me ei tea, kas selleks on vaja aluslepingute muutust, need detailid tuleb kokku leppida, aga mis puudutab äh, finants planeerimist, siis see mitmeaastane finantsplaneerimine ei äh, Äh, tähenda seda, et valitsused ei saaks äh, planeerimisperioodi jooksul muuta oma poliitilisi prioriteete. minu viimane kommentaar on see, et äh, need kommentaarid puudutavad seitsmeteistkümne liikmesriigi olukorda. kui üks liikmesriik seab ohtu valuuta ja teiste liikmesriikide stabiilsuse, siis me peame sekkuma. aitäh, proua Hakin! suur aitäh! proua Harkin ja teie kolleeg Udžas, teie olete oma tänase päevapalga küll välja teeninud. nüüd me jõuame nüüd me jõuame seksuaalse sättumuse ja soolise identiidi eh, käsitlemise kohta Inimõiguste Nõukogus proua Matsooni, palun, suur aitäh, härra president, see on väga oluline dokument ja ka proua Ashton rõhutas eile seda äh, seoses rahvusvahelise homofoobia vastu võitlemise päevaga. ta ütles, et ta toetab kõiki meetmeid mis on suunatud vägivalla vastu, mida püütakse toime panna eh, inimeste suhtes nende seksuaalse sättumuse põhjal. nagu öeldud, tahaksin rõhutada, et minu toetav hääl sellele resolutsioonile on antud just niisuguses võtmes ma leian, et on tarvis rõhutada, et on poliitilisi jõude, kes püüavad leida sidusaid argumente metoodiliselt ja sisuliselt vigu tehes. Äh, na- ka, nad niisugused poliitikute tagauksest probleemi lahendamise sissetoomise katsed on midagi, mis ei ole ühitatavad meie kõrge koja lähenemisega. suur aitäh, kolleeg Matsooni, palun. Praatšeskova, suur tänu, härra president, mina olen selle ettepaneku poolt samal põhjusel, millest juba räägiti, seksuaalne sättumus ja sooline identiteet on ikka paljude inimõiguste rikkumiste põhjuseks ja nendesse vähemustesse kuulujad satuvad alati eh, sa-, sageli diskrimineerimise ja halva kohtlemise ohvriks. me peame tagama, et eh, tegemist, eh, et me mitte ainult ei dekriminile-, dekriminaliseeriks äh, Äh, selle tegevuse, vaid me peame vältima ka piinamist, äh, väärkohtlemist ja see on üks peapõhjusi, miks Euroopa Liit äh, peaks ühinema kõikide nende aktidega, sellepärast et põhiõigused on kõige olulisemad, ma tervitan ÜRO resolutsiooni, mis on esimene omasugune ja mis tegeleb inimõiguste äh, Äh, rikkumistega, mis on seotud seksuaalse sättumuse ja soolise identiteediga ja kinnitab põhiõiguste universaalsust. me peaksime toetama dialoogi selles valdkonnas ja Euroopa Liit peaks kõigis oma tegevustes äh, lähtuma ühtsest lähenemisest inimõigustele, aitäh! suur tänu! järgmisena härra Silvestris hääletan. suur tänu, president! mina olin üks nendest sajast kolleegist, kes hääletas selle resolutsiooni ettepaneku poolt, mitte sellepärast, et ma ei mõistaks homofoobiat hukka, nagu kõik teised, vaid sellepärast, et ma ja ma olen nõus, et Euroopa Liit on esimene, kes peaks järgima omaenda inimõiguste hartat, aga sellepärast, et nagu härra Matsoonigi mainis, et siin püütakse lõikesse üksteist sisse tuua midagi, mis peaks panema häirekeeled kõlisema. kui viidatakse üldsõnaliselt soolisele identiteedile, siis alati tekib keegi, kes soovib, et Euroopa Liit sunniks teatud liikmesriikidele peale teatud õigusaktide vastuvõtmise siin tuuakse sisse midagi, mis ei puuduta üleüldse juuresolevat teemat. Euroopa Liit ei saa vastu võtta õigusakte, mis on vastuolus loodusega ja loodus on meid loonud meheks ja naiseks. Euroopa peab tegema tugevamat tööd selle nimel, et kõikide kodaniku ja seksuaalsed õigused oleksid kaitstud, aga ei peaks tooma siia sisse selliseid punkte, nii et mina kahjuks hääletasin selle raporti vastu. see lõpetab hääletuste selgitused, jätkame kell kolm